küsimuse autor Pervanš Peres ja viis minutit, palun. aitäh. härra president, räägin majandus- ja rahanduskomisjoni nimel. Euroopa Parlament on soovinud tagada, et et äh, seadusandlikud meetmed ühtse euromaksete piirkonna kehtestamiseks äh, jõustuksid. me oleme või tähendab, äh, ilma vastavate meetmeteta see tegelikkuseks ei saa. me mõistame, et tegemist on täiesti õigustatud küsimusega. me tunneme muret, sest see ei ole mitte ainult meie mulje, et äh, kõik, mida me ei ole päris kindlad, et äh, tehakse kõike, mida vähegi võimalik, kuigi pole ka kindel, et kõike äh, saaks teha praeguses kriisiolukorras. meil on tarvis kaasaegseid maksevahendeid, mis oleksid kohandatud äh, euroga seotud äh, asjaoludele. meil on tarvis äh, kriitilist massi, et ühtne valuuta saaks toimida täie mõjuga me tunneme seepärast muret SEPA projekti ehk ühtse euromaksude piirkonna projekti üle, mis oli üks äh, uuenduslikumaid meetmeid äh, selles paketis, aga nüüd tundub, et sellega on tekkinud raskusi. täpsemalt tekib kaks küsimust. Äh, kuidas komisjon kavatseb toetada SEPA makse vahendite sisseviimist on olemas ajakava, aga tundub, et see ei lähtu reaalsusest ja kas äh, komisjon arvab, et äh, SEPA vahenditele üle viidud maksete kriitiline mass on saavutatav kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks ja kui te nii ei arva, siis äh, kuidas, mida võiks teha, et see nii juhtuks? meil on selge ja siduv kuupäev SEPA vahendite õigusaktis, kas see on nii, kui mitte, siis see peaks olema. ja samuti, mis puudutab SEPA süsteemi ja liikmesriikide süsteemide omavahelist vastavust, on komisjoni ülesanne jälgida, mida vastava sektori esindajad teevad vahenduskomisjoni küsimust on äh, ignoreeritud, aga see on üks olulisemaid tingimusi SEPA projekti edukaks käivitamiseks. meie leiame, et need, kes on valdkonna eest vastutavad kas pangandussektor või äh, siseturu peadirektoraat või konkurentsi peadirektoraat lihtsalt omavahel äh, loobivad seda kuuma pirukat. ja keegi ei taha endale võtta täielikku vastutust. praegu tundub, et äh, me ei tohiks seada küsimuse alla õigusakti, mis on äh, täiesti järjekindel ja vaatama ka, missuguseid alternatiive turuosalised kaaluvad, kas komisjon leiab, et see võib olla vastuolus konkurentsireeglitega, kui nii, siis äh, peaks vastav tööstusharu välja tulema alternatiividega. konkurentsi peadirektorat ei ole aga neid alternatiive samuti pidevalt kaalunud. Need lahendused ei ole alati kohandatud probleemidele, mis meie ees seisavad. vahendustasude süsteemi finantseerimine näiteks, mis põhineb äh, karistustel ja tehtud vigadel see minu arvates ei ole mõistlik ega ka sotsiaalselt äh, õigustatud, nii et äh, Äh, mul on kaks küsimust äh, komisjonile, et kas on äh, ette nähtud konkreetne lõppkuupäev ja kas te võiksite välja pakkuda alternatiivse süsteemi, mis vastab lepingu reeglitele? suur tänu, proua Peres ja proua Vassiljev saab sõna komisjoni nimel. tänan vabandan, et äh, volinik McCreevy ei saa siin kohal olla täna. nüüd küsimuse juurde, tegemist on tõesti pika küsimusega. aga ma arvan, et äh, ma toon välja need võtmetähtsusega küsimused, et äh, sepa muutuks tõhusamaks. esimene küsimus kuidas kavatseb komisjon edendada, soodustada SEPA vahendite üleminekut? põhimõtteliselt äh, turg juhib äh, SEPA protsessi, aga Euroopa Komisjon äh, julgustab üleminekut äh,, tõstes SEPA pro-, poliitilist äh, profiili, meil on eduaruanded ja me kutsume riiklikke asutusi varakult äh, seebevahenditele üle minema. ja oleme ka ise selles osas eeskuju näidanud. Euroopa Komisjon äh, tõesti soovib, et äh, kõik äh, sepaga seotud soodustused leiaksid rakendamist. nüüd edasi, kas kriitiline mass on saavutatav kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks? olgugi, et äh, SEPA krediitkorraldus on algatatud hästi, siiski äh, üle on viidud alla kahe protsendi maksetest ja otsekorraldus äh, skeem põhimõtteliselt käivitub alles sel aastal, nii et me loodame saavutada selle massi kandva kümnenda aasta lõpuks. kolmas küsimus, kas meil peaks olema selge ja siduv äh, ülemineku lõpptähtaeg? meie arvates äh, lõpptähtaega paika pannes äh, jah, me näeme tõesti siin positiivset, aga kaks tuhat kaksteist ei saaks see tähtaeg olla, paljude liikmesriikide jaoks on see teema väga tundlik ja seetõttu me soovime seda asja lähemalt veel uurida, me kaasame erinevad sidusrühmad ja osapooled ning algatame nendega mõttega arutelu. niimoodi saaksime me sillutada teed poliitilistele meetmetele ja kui vaja, siis tuleme välja seadusloome ettepanekuga võib-olla aasta lõpus. edasi neljas küsimus, kuidas oleks võimalik suurendada SEPA otsekorraldusskeemi õiguskindlust, eriti äh, seoses mitmepoolse vahendustasu kohaldamisega. meil on vaja ajutist lahendust, et pakkuda õiguskindlust ja me soovime, et äh, SEPA otsekorraldusskeem käivituks edukalt. Euroopa Komisjon hindab parlamendi ja nõukogu poolseid püüdlusi ajutise lahenduse leidmisel, kui me vaatame üle piiriüleste maksete määrust. Euroopa Komisjon toetab ka olemasolevate riiklike otsekorraldusmandaatide kestvust ja sebavantel üleminekut. tegemist on juriidilise küsimusega, mis tuleb lahendada ära riiklike ametkondade poolt. näiteks äh, tuleks rakendada makseleinuste direktiivi. viies küsimus. kuidas Euroopa Komisjon tege-, proovib lahendada mitmepoolse majandustasu küsimuse kaardimaksete osas? Euroopa Komisjon on hinnanud äh, konkurentsi äh, reegleid Mastercardi ja Visa osas. aastal kaks tuhat seitse otsustas siis Euroopa Komisjon, et Mastercardi piiriülesed maksed äh, ja ka, et äh, maestro debetkaart ei äh, vastanud konkurentsireeglitele, Mastercard on Euroopa Komisjoni otsuse edasi kaevanud ja kahe tuhande kaheksandal aastal oleme me põhimõtteliselt äh, uurimas, kas Visa rikub äh, artiklit kaheksakümmend üks ja läbirääkimised Visaga on käimas Euroopa Komisjon soovib, et äh, Mastercard ja Visa Europe äh, tegutsesid Euroopas äh, võrdsetel tingimustel, nagu ka võib-olla muud süsteemid, mis tulevad kasutusele tulevikus. edasi. turumajanduses peab tööstus omalt poolt välja pakkuma sobiva ärimudeli. kaartide osas, nagu ma juba ütlesin, siis arutelud äh, Mastercardi ja Visaga käivad, mis puudutab SEPA otsekorraldusskeemi, siis Euroopa Komisjon valmis pakkuma turuosalistele toetust, meil on dialoog pangandussektoriga ja me kindlasti kaasame kõik ähm, turu osalised ja me tuleme novembris kaks tuhat üheksa välja sellealaste suunistega. ja viimane küsimus, milliseid erimeetmeid kavatseb Euroopa Komisjon seoses praeguse kriisiga välja pakkuda, et tagada, et SEPA vahenditele ülemineku tulemuseks ei ole kuluka maksesüsteem? Euroopa arva-, komisjoni arvates äh, see küll ei peaks äh, niimoodi minema, et süsteem muutub kulutamaks, hoopis äh, soodsamaks peaks äh, süsteem muutuma, hinnad peaksid liikuma allapoole. SEPA peaks endaga kaasa tooma läbipaistvust niimoodi, et äh, peidetud, varjatud hinnad oleksid välditavad. praegu on olukord ka just vastupidine pankadepoolne selgitustöö on oluline. Euroopa Komisjon äh, jälgib, kuidas äh, SEPA mõjutab ähm, tarbijate olukorda ja me tellime vastavad uuringud. lõpetuseks. ja nüüd kardetakse, et äh, riiklikud tõhusad teebetkaartide skeemid asenduvad äh, millegi kallimaga, räägitakse üldisest Euroopa teebetkaardi süsteemist. selle küsimusega tegelevad Euroopa Liidu tasandi ja riiklikud äh, konkurentsiametkonnad. igal juhul peaks EPA endaga kaasa tooma tõhusama süsteemi ja vastavuse Euroopa Liidu ja liikmesriikide konkurentsiõigusele. ja tänan Euroopa Parlamendi poolset panust sellesse teemasse. Eh, suur tänu. Läheme arutelud ka edasi kolmeks minutiks Jean-Paul Cosé Rahvapartei nimel. suur tänu, president, volinik, daamid ja härrad võib öelda päris palju selle makseteenuste direktiivi kohta, mille puhul mina olin raportöör ja mis võeti vastu esimesel lugemisel kahe tuhande seitsmendal aastal. direktiivi eesmärk oli pangandussüsteemi erinevatele osalejatele luua vajalikke õiguslikke instrumente SEPA kehtestamiseks. võeti vastu eh, üle-Euroopaline regulatsioon pangakaardide jaoks ja nii edasi euromaksete puhul ei tohiks olla erinevust äh, liikmesriigi siseste ja piiriüleste maksete puhul ja see peaks olema soodus nii pangandussüsteemile kui ka vahendajatele. nagu te ütlesite, komisjon võttis eesmärgiks tagada, et üleminek SEPA süsteemile ei tooks kaasa maksete kallimaks muutumist. Rapo-, minu raportist alates üleminek SEPA süsteemile on olnud väga aeglane, liigagi aeglane esimesel oktoobril kaks tuhat kaheksa üksnes üks koma seitse protsenti tehingutest äh, toimus äh, SEPA ülekande vormis. ja seepärast me võtame praegu vastu Euroopa Parlamendi resolutsiooni, kutsudes üles komisjoni äh, kehtestama SEPA süsteemile ülemineku lõpptähtaja ja see ei tohiks olla hiljem kui kolmkümmend üks detsember kaks tuhat kaksteist ja pärast seda kõik euro tehingud peaksid toimuma vastavalt SEPA reeglitele. enne seda aga peame tegelema tundliku küsimusega, mis puudutab mitmepoolset vahendustasu. oleks äh, sobimatu lihtsalt tühistada see vahendustasu. maksed on kommertsteenus ja kulude katmine on seepärast vajalik ja täiesti õigustatud aga me ei tohiks äh, tekitada läbipaistmatust ja komisjon peaks omalt poolt välja tulema suunistega mitmepoolse vahendustasu kohaldamise kohta. see aitaks tagada õiguskindlust, enne kui SEPA süsteemi hakatakse maksetele rakendama. ilma sellise õiguskindluseta paljude riikide pangad ei äh, suuda äh, lahendada otsekorraldustega seonduvaid küsimusi. EPP ja sotsiaaldemokraadid on äh, teinud suhteliselt sarnased muudatusettepanekud homseks hääletuseks, äh, loodetavasti neid arvestatakse, aitäh. E nüüd vaba mikrofon. proua Tokevitš Jute, Tarkevitš Jute labai svarbu ekonomikoje surasti. tänan äh, härra president, me oleme praegu majanduskriisis ja meil on vaja soodustada majanduskasvu. finantsvahendite arendamine võimaldaks meil selles suunas riik, liikuda. nüüd me räägime siin maksete turust täna ja on tõesti väga kahju, et meiepoolseid äh, lahendusi võetakse niivõrd äh, kõheldes üle Öeldakse, et äh, põhjuseks on pankade poolne tehniline mm, suutmatus, pankade tehnoloogia uuendamine toimub aga ju pankade endi huvides. Neil tuleb äh, uuendada oma turgusid, tuleb ajakohastada makseviise selleks, et saavutada suuremat kasumit seetõttu peaksid turuosalised äh, otsustavamalt äh, soodustama sepavahenditele üleminekut. suur tänu, järgmisena härra Rüübik. härra president, austatud daamid ja härrad, me ju teame, et äh, ühtne euromaksete piirkond on suureks väljakutseks VKE-dele Nemad äh, teevad tihedat koostööd krediitkaardisüsteemidega ning äh, hinnad ja kulud, mis nende süsteemidega kaasnevad, on väga erinevad. ma usun, et äh, läbipaistvust ei ole veel piisavalt olemas. praeguses kriisis eriti just peame me andma ettevõtetele vastavat toetust. kulud peavad äh, lähen, vähenema, niimoodi peab ähm, ettevõtete kasumlikkus äh, tõusma. sepa on vahend, mida tuleks rakendada niivõrd kiiresti kui võimalik. mitte ainult VKE-d ei peaks sellest kasu saama, vaid ka VKE-de ja suurte ettevõtete vahelised äh, suhted äh, peaksid selle võrra paranema. nüüd lõpetuseks proua Vassiljev. Uh, ma tahaksin tänada ECONi komisjoni ja selle esinaist proua Perešit. komisjon tervitab parlamendi toetust SEPA-le tegemist ei ole mitte ainult eneseregulatiivse mehhanismiga, vaid ka avaliku poliitika mehhanismiga, mis tugevdab majandus- ja rahandusliitu ning ka Lissaboni agendat. parlament ja komisjon jagavad ilmselgelt ühtset nägemust ja eesmärke sepa suhtes. ma tuletaksin meelde kolme olulist küsimust. kõigepealt, nagu juba mainitud, on komisjon väga aktiivselt aidanud sepa äh, arengule, arengut, eriti läbi avalike ametivõimude survestamise, et nad sepa kiiresti vastu võtaks. me jätkame oma jõupingutusi sepa edendamisel. teiseks, kuigi me jagame parlamendi huvi sepa aegumist äh,, rakendustähtaja suhtes, ei arva me, et oleks õige aeg seda praegusel hetkel paika panna me oleme protsessi käima lükanud ja me oleme veendunud, et on vaja teha kõvasti ettevalmistavat tööd, enne kui lõpptähtaeg paika pannakse. kolmandaks, ma võin teile kinnitada, et komisjon aitab kindlasti kaasa eh, konkurentsireeglite ning SEPA süsteemi ühildamisele me teame, et otse debiti süsteemi rakendamise tähtaeg on lähenemas ning suunised peaksid olema paigas enne novembrit kaks tuhat üheksa. aga see äh, kaasa, äh, me, meie, meie abi saab käia, käia käsikäes ainult tööstuse enda uute mõtetega oma edasiarendamiseks. suur tänu! suur tänu, proua volinik. juhatus on saanud ka EKONi komisjonilt resolutsiooni projekti ning selle üle hääletatakse homme tavapärasel ajal. niisiis, arutelu on sellega ammendatud ja viimane päevakorrapunkt täna. nimelt resolutsiooni projekt välisasjade komisjonilt halvenevast, halveneva humanitaarolukorra kohta Sri Lankal. ootame, kuni proua volinik on oma kohale asunud, tore. niisiis võime alustada oma arutelu, kõigepealt saab sõna